USA sanktsioone, mis mõjutavad Euroopa Liidu äritegevust Iraanis. ja sõna ma härra Langele ei saa anda meie küsimuse esitajale, sellepärast et ta pole kohal, peatame mõneks hetkeks istungi kolleegid, ma saan teist aru, aga härra Lange peaks kohe jõudma. ma paluksin teilt natukene kannatust ja kui ta kohe ei tule, siis saab sõna kindlasti proua Pienkovska hea soovitus. nous allons pouvoir reprendre la... saame jätkata istungiga. anname härra Langele hetkeks eh, hingetõmbevõimaluse ja kohe saabki ta sõna küsimuse autorina. suur tänu, proua juhataja, ma vabandan, et ma jään hiljaks, aga nimelt eh, mulle öeldi, et kuusteist minutit eh, pärast seitset läheb aruteluks proua juhataja, proua volinik, tõesti, meie küsimus puudutab eh, siis neid mõjusid, mida omavad USA sanktsioonid Iraani suunas ja millised need mõjud on siis Euroopa ettevõtjatele. nimelt eh, on õnneks saavutatud eh, Iraaniga tuumakokkulepe nende tuumaprogrammi osas ja seal on kirjas ka see, et loobutakse sanktsioonidest ja see on väga positiivne, sellepärast et Iraani tuumaprogramm on nüüd võtnud mõistliku suuna ja sellega peaksid äh, siis äh, ka majanduslikud sanktsioonid kaduma. probleem on ka selles, et väga paljud USA sanktsioonid on juba öö, äh, seitsmekümne üheksandast aastast Iraani suhtes paigas ja nendest ei ole loobutud ja sellel on ka eksterritoriaalne mõju Euroopa ettevõtetele. ja seega peame nüüd mõtlema sellele, et kuidas Euroopa ettevõtted peaksid sellega ümber käima. loomulikult on sellest tekkinud raskusi teatud ettevõtetele mõned ettevõtted on pärast väga tuliseid arutelusid Ameerika ametkondadega välja võidelnud endale erandi, aga äh, tegemist on ebavõrdse kohtlemisega Ameerika ja Euroopa ettevõtete vahel ja äh, need võimalused ei ole seniseks kadunud ja seega on väga oluline, veelgi olulisem kui varem, selgus majja lüüa selle eksterritoriaalse mõju äh, osas. eriti puudutab see pangandussektorit, juurdepääsu finantsvahenditele. ei ole lubatav see, et Euroopa ettevõtted jäävad välja ja ei saa juurdepääsu mõistlikele rahastamisvahenditele oma projektide rahastamiseks. me teame ju kõik, kui äh, olulised on uued äh, võimalused, mille Iraaniga kokkulepe kaasa toob ja just nimelt selle regiooni stabiliseerumiseks on see väga oluline, see on väga oluline Iraani ühiskonna arenguks ja sellepärast äh, olemegi meie siis äh, kaubanduskomisjonina esitanud selle küsimuse komisjonile, et äh, tahame siis teada, kuidas te hindate praegu tekkinud konkreetset olukorda ja milliseid meetmeid te olete võtnud kasutusele selleks, et äh, tagada see, et võetud kohustusi kõik osapooled teav-, täidavad. eriti äh, siis USA suunas tuleb teha ameeriklastele kindlaks, et see eksterritoriaalne mõju ei peaks kahjustama Euroopa ettevõtteid ja küsimus on siis seega, kas te olete ameeriklastega juba rääkinud sellest asjast ja mida siis ameeriklased sellele vastasid? ja lõpuks meie küsimus, kuidas te kavatsete tulevikus Euroopa äriühingute tegevust selles, äh, selles piirkonnas äh, garanteerida kavatsete, ootame vastust, suur tänu! suur tänu, härra Lange, proua Pienkovska, teil on nüüd komisjoni nimel sõna. suur tänu, proua juhataja, austatud äh, rahvasaadikud viis kuud pärast seda, kui ÜRO ja Euroopa Liidu ja USA majandussanktsioonid äh, tühistati, pärast seda, kui käivitusid, kui Iraan võttis omale kohustused tuumaprogrammi osas, on tõesti õige aeg rääkida sellest laiaulatusest tegevuskavast, mis puudutavad Euroopa Liidu äriühingute tegevust Iraanis. kõigepealt ma tahan rõhutada seda, et sanktsioonidest loobumine oli tuumakokkuleppe üks lahutamatu osa ja sanktsioonidest loobumine on eeltingimuseks eh, selle plaani jätkusuutlikkusele ja edule. on meie huvides, et Iraan saab eh, ka sellest kokkuleppest majanduslikult, majanduslikku kasu. on täiesti selge, et me oleme jõudnud kriitilisse punkti me peame tagama selle, et äh, meie vanker jääb radadele, äh, kõrge esindaja ja seitse volinikku, sealhulgas ka mina, oleme käinud Teheranis aprillikuus ja me olime seal tunnistajaks sellele, et äh, siseriiklik arutelu selle kava hüvedest ja rahvusvahelisest äh, panusest on jätkuvalt väga elav ja see on äh, loomulikult tähtis ka Euroopa Liidu jaoks, et see kava oleks edukas. Euroopa Liit peab olema ähm, loomulikult läbi kõrge esindaja ja ühiskomisjoni seotud selle kokkuleppe rakendamisega. meie oleme oma kohustustest kinni pidanud truilt, nii nagu on ette näinud tegevuskava, oleme sanktsioonid tühistanud ja esitanud suunised rakenduse hetkest peale ja oleme heitnud valgust sellele teemale laiemalt aga me oleme olnud äh, pidevas kontaktis ka erasektoriga selleks, et asju selgitada ja tagada see, et need, et äh, tagada see, et meie ettevõtted suun-, suunduksid tagasi Iraani, kui nad seda soovivad. kuid selge on see, et probleeme jätkuvalt on. finants- ja pangandusküsimused äh, on väga tõsised ja neid ei tohiks alahinnata, kuid kõike tuleks vaadata siiski laiemas kontekstis. Iraan oli öö, rohkem kui kümme aastat maailma majandusest välja lõigatud. Iraani öö, ähm, pangandus on sama kümnendi vältel olnud isolatsioonis, me oleme alati teadnud, et Iraani eh, taasintegreerimine maailma majandusse ei toimu üleöö. aga ma olen täiesti veendunud, et lõpuks saadab meid edu. on veel elemente, mida pangad võtavad arvesse, kui nad annavad omapoolseid hinnanguid majanduslikule olukorrale. USA sanktsioonide täit mõju võtavad nad loomulikult arvesse ja lähtuvad Iraani pangandussätetest ja äh, rahapesu ja terrori äh, rahastamise vastastest meetmetest peavad nad samuti kinni pidama. meie oleme mitmel rindel seal tegevad ja Euroopa Liit ja liikmesriigid on pidevas konsultatsioonis Washingtoniga kuueteistkümnendast jaanuarist alates on äh, USA suuniseid kaks korda uuendanud ja äh, esitanud ka käsiraamatu sagedasti esitatud küsimuste kohta, see peaks andma äriettevõtetele selgust selle kohta, millised on tingimused Iraanis tegutsemisele. me oleme kutsunud ka äh, välisvarade ameti esimehe meiega kohtuma ja julgustanud teda erasektorile rohkem selgitustööd tegema. tulemas on Brüsselis ka sümpoosium sanktsioonide tühistamise kohta äriettevõtete suunas, kus peaksid siis osalema nii Euroopa Liidu kui ka USA eksperdid. kõrge esindaja kohtus üheksateistkümnendal mail ka ministritega, kus olid koos äh, Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriigi ja USA välisministrid ühise avaldus pärast äh, seda tegevuskava oli väga selge sõnum äh, nii finantsinstitutsioonidele otse kui ka üleskutse Iraani tagasi pöörduma. ma tahaksin teiega jagada oma seisukohta selles osas, et me oleme USA jõupingutustega väga rahul, et nad üritavad selgust äh, heita USA sanktsioonide osas ja et nad on ületanud, ulatanud ka käe pangandussektorile Euroopas. on väga oluline, et Iraan astuks nüüd järgmised sammud regulatiivkontekstis ja ärikeskkonna parandamiseks. ettevõtted on väga mures nende küsimuste pärast, eriti mis puudutab rahapesuvastast ja eh, terroristide rahastamise vastast seadusandlust ja loomulikult tuleb eh, rohkem ära teha selliste asjade vältimiseks. konsultatsioon äh, finantsrakkerühma kontekstis peaks olema meie prioriteediks. meie külaskäik Iraani oli äh, meie jaoks võimalus äh, koostöö alused paika panna ja välja selgitada, kuidas me saaksime abi anda nendes valdkondades. vaatamata probleemidele ja puudujääkidele on tegevuskava tulemused juba näha, kakskümmend kaks protsenti on Euroopa Liidu ja Iraani vahel kaubandus kasvanud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimeses kvartalis, kui me võrdleme seda sama perioodiga eelmisel aastal. kolmkümmend kolm Iraani panka on taas ühendatud SWIFT süsteemiga tänaseks ja alles hiljuti jõudis meieni info, et kakssada 200 väike ja keskmise suurusega rahvusvahelist panka, sealhulgas ka Euroopa Panka, on alustanud äh, kontakti võtmist Iraani pankadega. suured pangad äh, tunnevad ennast nüüd juba mugavamalt äh, rahvusvahelisel turul, kuivõrd nad hakkavad nägema, mida need uued reeglid tegelikkuses tähendavad. majandusdialoogi hoogustamiseks on oktoobris tulemas meie majanduslähetus Iraani, seal on esindatud siis Euroopa VKE-d ja, ja muud ettevõtted eh, ja liikmesriikide kaubanduse hoogustamiseks eh, oleme me palju lootust pannud rahvusvaheliste krediidikindlustusfirmadele, mis annaksid siis eh, tagatisi ja kinni- ja ähm, kindluse investoritele. jah, loomulikult läheb veel aega seni, kuni rahvusvaheline äriringkond äh, on kohanenud äh, uue reaalsusega, me ei saa sundida panku või teisi äriühinguid teatud otsuste langetamisel, aga meie pühendumus on selge, me tahame, et Iraan tegevuskavaks äh, kasu lõikaks. me kavatseme oma konsultatsioone jätkata Ameerika Ühendriikidega selgeks, selleks, et selgus oleks nii suur kui võimalik me tahame eh, selgitada olukorda ja abistada ka Euroopa äriringkonda, aga ka Iraani pangandussektorit. dialoog ja järjepidevus on ainus tee edasi, suur tänu teile! suur tänu, proua Pienkovska ja annaksin nüüd sõna härra Postinaarule, teil on kolm minutit sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu teile, proua president! lugupeetud proua volinik, ma olin väga õnnelik kui nägime aasta tagasi, et äh, Iraani läbirääkimistel pikad, äh, pärast pikki arutelusid, väsitavaid arutelusid lõpuks jõuti tulemusteni ning Euroopa Liidul oli siin väga oluline roll mängida. ja äh, öeldi, et see kokkulepe pidi olema kasulik kõigile osapooltele ning see võib olla osuline samm stabiilsuse, julgeoleku ja arengu jaoks kogu piirkonnas kuid samas on väga oluline, et see rakenduks eh, ja eh, seda heas usus kõigi osapoolte jaoks, seda nii ruttu kui võimalik. ei tohiks unustada seda, et selle lepingul on väga detailne sisu ning seda on tervitanud Iraani rahvas pärast seda, kui see lõpuks vastu võeti. loodame, et see parandab ka nende igapäevast elu. see on oluline võimalus saavutada tulemusi ning ainult eh, eh, positiivne rakendamine aitab meil näidata, et diplomaatiale ja läbirääkimistele on paremaid tulemusi kui mm, kokkupõrgete otsimisel, hoolimata sellest, et sanktsioonid on osalikult, osaliselt eh, kadunud, on endiselt Euroopa ettevõtetel raske pääseda Iraani turule ja seda eelkõige sellepärast, et paljudel äh, Ameerika rahalistel sanktsioonidel äh, ei, neid ei ole veel ära kaotatud ja neil on äh, tõsine territoriaalne mõju. paljud Ameerika regionaalsed partnerid Eh, on oluline eh, kasutada kõiki meie koostöövõimalusi, koostöövahendeid Ameerika Ühendriikidega, et ehm, leida kas ajutine või alaline lahendus Euroopa ettevõtete problemaatika, probleemide lahendamiseks eh, ning garanteerida käsikäes meie Iraani partneritega õiguskindlus Euroopa investeeringutele Euro Iraanis. ning lõpuks sooviksin öelda, proua volinik, seda, et komisjon peaks arutama uue mehhanismi kasutusele võtmist, mille meetmed aitaks vähendada Euroopa ettevõtete sõltuvust äh, Ameerika äh, rahandus ja, ja rahandus äh, äh, ja investeerimisinstitutsioonidest. ja härra Zahratil on kohal, palun, teile on üks minut kõneaega. suur tänu kardan, et äh, meie äh, suhted Iraaniga on endiselt äh, väga keerulised. minu komisjonis, intakomisjonis on paljud kolleegid, kes jälgivad olu, inimõiguste olukorda paljudes riikides ja on valmis kehtestama igasuguseid sanktsioone riikide vastu, mis rikuvad inimõiguseid. arvan aga, et Iraani puhul see nii pole. ja arvan, et kogu see teokraatlik, kogu selle teokraatliku diktatuuri tegevus, seda alahinnatakse meil. E, e, ühiskonna olukorda pole analüüsitud e, meie poolt, tegemist on teokraatliku diktatuuriga, ta on läänevastase riigiga nagu Süüria, Türgi ja Venemaagi ja tegemist on äh, riigiga, mis soovib saavutada hegemoonia selles piirkonnas, see on Euroopale halb olnud, see on riik, kes pole oma tuumaambitsioone kunagi, tuumaambitsioonidest loobunud kunagi ning ma arvan, et peaksime Iraaniga suhetes olema väga ettevaatlikud. järgmisena saab sõna proua Šaaki, kaks minutit. suur tänu volinik, räägime siin sellest, kuidas luua suuremat selgust eh, Euroopa ettevõtete jaoks eh, investeerimiseks Iraanis ja pärast seda, kui tuumaküsimustes saavutati kokkulepe, kuigi Ameerika e, e, sanktsioonid pole veel oma kehtivust kaotanud, põhjused selleks on ka olemas täiesti inimõiguste rikkumiste näol, kuid arvan, et see tekitab suurt segadust Euroopa ettevõtete jaoks, neil on suur territoriaalne mõju ja see tähendab ka seda, et investeeringuid ei ole võimalik e, läbi viia ning see võib kaasa tuua ahelreaktsiooni, pankadel pole usaldust ja nende teenused, isegi kui nad on legaalsed Euroopas, ei tohiks olla äh, karistatavad ameeriklaste poolt või Ameerikas. mitte ainult miljardilised äh, äh, trahvid vähendavad, tähendavad seda, et pärast investeerimist Iraani pole võimalik Ameerikas tegutseda Äh, oleme äh, kohtunud Ameerika pankade esindajatega ja ma tahtsin teada, kas komisjon on äh, selle küsimusega tegelenud, kas ja mida on teinud meie välisteenistused, et arutada asju Ameerika ametiisikutega, et Euroopa ettevõtete jaoks oleks asi selgem ja kindlam ning tahaksin teada, kas on Iraani võimuesindajatega seda olukorda samuti alati arutatud, et vähendada Eh, revolutsiooni almurite rolli Iraani majanduses ja eh, oleks hea, kui eh, investeeringute mõjud teoks kasu paljudele, mitte ainult mõningatele vähestele meie fraktsiooni jaoks ning Euroopa Liidu jaoks, et olla tõhus, äh, oleks see, kui me suudaksime välja töötada omaenda poliitika ja pöörduda Ameerika Ühendriikide poole, kui vajalik on, nagu äh, seda tegime siis, kui suutsime Iraani tuua tagasi läbirääkimiste laua taha, samas aga iseseisvalt omaenda hinnangutele tuginedes äh, otsustades, millised välispoliitilised vahendid toetavad meie huvisid ja väärtuseid. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Kossu-Permulle. suur tänu teile Euroopa Liit on endiselt Ameerika Ühendriikide pantvang ning taaskord oleme sunnitud painutama ennast nende välistegevuse tõttu. Ameerikate, ameeriklaste tegevus takistab Euroopa eh, tegevust ja eh, nende tegevus on rahvusvahelise õiguse vastu ning on suunatud eelkõige iraanlaste vastu, nagu juhtus seda ka Iraagi vastaste sanktsioonidega üheksakümnendal aastal, mis see väidetavalt äh, tõi kaasa üle poole miljoni lapse surma. Euroopa Liidu teatas, et ta äh, kaotab ära Iraani vastased sanktsioonid, muuhulgas ka naftamüügi äh, embargo, kuid Euroopa ettevõtetel on endiselt raskusi Iraani turule pääsemisega, nagu näiteks Ameerika Ühendriikide sanktsioonide tõttu. paljud ettevõtted, mis üritavad tegevust arendada Ameerika Ühendriikides, võivad saada süüdistusi Ameerika huvide eh, ründamise osas. kus on siin Euroopa suveräänsus? suur tänu ja nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Puhner. suur tänu, proua president meil on ajalooline võimalus avanenud aastakümnete pikkune Iraani isolatsioon lõpetada ja temaga kontakti astuda. see on väga-väga vajalik, kui me tahame seal parandada inimõiguste alast olukorda ja kui me tahame Lähis-Ida terrorismi ohtu vähendada. Iraani ühiskond vajab sanktsioonide lõpetamist sest sealgi valitseb tööpuudus, paljud inimesed elavad allpool neid standardeid, mis on minimaalsed ja sanktsioonide likvideerimise kaudu paraneb majandusolukord selles riigis. ja Äh, terrorismi trend äh, selle riigi sees äh, samuti vähenevad, kui elatusstandard paraneb selles riigis, nii et meil ei jäägi muud üle, kui majanduslikku koostööd tugevdada, lõpetada sanktsioonid ja kui nad USA seisukohast on ajalooliselt tingituna õigustatud, siis ma ometi arvan, et ei ole vastuvõetav see, kui Saksa, Euroopa ettevõtted eh, USA sanktsioonide järgi peavad talitama. see on põhimõtteline vastuolu Euroopa Liidu suveräänsuse põhimõttega. ma tänan, härra Puhner, kas te olete valmis sinise kaardi küsimusele vastama kolleeg Funselikalt? palun, kolmkümmend sekundit kallis kolleeg, kas te ei arva, et komisjon peaks käsitlema ka USA sanktsioonide eksterritoriaalset mõju ja rääkima sellest Ameerika ametnikega ja tähtis on, et Euroopa ettevõtted ei peaks kartma USA sanktsioonide rikkumist ja trahve, vaid saaksid meie seaduste järgi tegutseda. jah, loomulikult, ma leian, et Need sanktsioonid vajavad selgitust läbirääkimiste käigus. loomulikult, ma olen teiega täiesti päri. suur tänu kaheks minutiks, proua Pekin. suur tänu president, kallid kolleegid, minul on järgmine küsimus, kes siis otsustab nende eeskirjade üle, millest reguleerivad meie firmade tegevust, kas meie või Washington? tasapisi on nüüd sanktsioonid eh, kaduma hakanud ja on võimalik jälle kaubelda eh, Iraaniga, aga USA ei ole oma sanktsioone veel tühistanud. ja nad ei lase oma firmadel eh, seal tegutseda, aga trahvivad suurte summadega Euroopa Liidu ettevõtteid ja tuginevad seadusele, eh, mis kohaldub eksterritoriaalselt eh, kui leitakse USA-s, et kõik kasutavad dollareid, siis ei saa ometi sel põhjusel tungida teiste suveräänsusesse. jah, Iraanis toimub inimõiguste rikkumine, aga Euroopa firmad on hakanud minema Iraani turule, et täita seal valitsevad tühimikud Äh, aga ainult seni on üks suur Itaalia pank äh, saanud trahvi äh, USA-st ja üh, üks ootab otsust ja mm, vaid teised Euroopa firmad samuti selles ohus, et peavad maksma hakkama ja eriti kahjulik on see VKE-dele Äh, jah, Iraanil tuleb äh, demokraatiale üle minna. Äh, aga tähtis on integreerida Iraan ka meie kaubandussüsteemi ja kui me tahame Iraaniga kaubelda, siis Washingtonil ei saa siin olla sõnaõigus. ma tänan. see Brexiti hääletus, mis homme toimub, me arvame, toob kaasa äh, jõulisema reageeringu Euroopa Liidu poolt igasugustes küsimustes, aga me ei tea, kuidas talitada nende sanktsioonidega, mis USA on meie firmade vastu suunanud, kehtestanud Iraanile ja kuidas see mõjutab meid. meie ettevõtted tahavad tõesti korralikku juurdepääsu Iraani turgudele äh, tahame, et olukord nüüd äh, muutuks. paljud, paljud ettevõtted on meil valmis alustama invest-, alustama investeeringuid Iraani ja täiesti uskumatu on see, see, et eksisteerib selline ebakindlus sanktsioonide osas see on midagi, mis tekitab probleemi ka meie töövõtjatele. tõesti, aega on tulnud, et komisjon väga selgelt ütleks, et sanktsioonid peavad kaduma ja tuleb kaitsta Euroopa ettevõtteid ja on vaja mingeid mehhanisme, mis kaitseks meie inimesi Ameerika kontrolli eest. mul on väga hea meel, ütleb härra Borgets, et me räägime USA sanktsioonidest äh, Iraanis tegutsevate Euroopa äriühingute vastu, sellepärast et äh, kaks kuud tagasi esitasime ise kirjaliku küsimuse komisjonile selle kohta, ootan ikka vastust ja teiseks sellepärast, et äh, praegused päevauudised näitavad seda, et äh, USA administratsioon äh, kaitseb oma ettevõtteid Euroopa konkurentide eest, USA administratsioon on Ameerika ettevõtete jaoks sanktsioonid tühistanud ja ka ohustab siiski Euroopa ettevõtteid ja selline on tegelikkus. Kerry riigisekretär on takistusi ähm, eitanud, aga Airbus on oodanud kuus kuu, kuus kuud äh, tegutsemisluba. Äh, tahavad äh, täita siis jaanuaris sõlmitud lennuki müügilepingu. tegemist on me, me ei rääkisi miljonitest dollaritest, vaid miljarditest dollaritest, üheksa miljardit mis on läinud maksma see Euroopa ehi-, ehitujatele, see on häbi, see on skandaal, mida me siin praegu näeme Airbusiga, see näitab seda, millised va Ameerika vasallid me oleme. sõna saab nüüd järgmisena kaheks minutiks härra Zohvoli. suur tänu, proua juhataja. sanktsioonid peaksid olema järk-järgult äh, tühistatud, kuid ähm, Euroopa Liidu ja Iraani vahelised kaubandussuhted on jätkuvalt väga piiratud. jah, äh, pärast lepingut, lepingu sõlmimist on kaubategemine nüüd võimalik ja pärast Berliini müüri langust on see üks kõige olulisemaid kaubandussektoreid, mis meie jaoks on äh, avanenud kuid ähm, on oluline see, et kõikidel äriühingutel oleks äh, võrdne juurdepääs ähm, ja nii ameeriklased kui ka eurooplased peavad üheskoos panustama sellele, et äh, Iraan reintegreeruks Euroopa turgudega, maailma turgudega. loomulikult äh, tuleb ka inimõiguste osas äh, edasiminekut nõuda ja majanduslikus plaanis keskenduda rohkem pankadele, pangandussüsteem on jätkuvalt väga läbipaistmatu, kuigi eh, finantstegevuse rakkerühm on eh, siinsetele puudujääkidele viida andnud tuleb võidelda korruptsiooni vastu ja terroriorganisatsioonide rahastamise vastu, Euroopa Liit peaks äh, toetama rohkem investeeringuid Iraanisse läbi selle, et nõuab takistuste eemaldamist. praegu on Iraani investeerimine võimatu, äh, ainult siis kui, kui kümme protsenti aktsionäridest on ameeriklased, on see võimalik praegu. Need sanktsioonid äh, piiravad meie tegutsemisruumi ja see tähendab seda, et me nõuame komisjonilt, et nad ähm, annaksid ameeriklastele edasi meie sõnumi on oluline, et kõik protokollid, mis tänaseks on allkirjustatud Euroopa ettevõtete poolt, eh, ka rakenduksid ja nendest protokollidest saaksid lepingud. suur tänu ja üheks minutiks saab sõna nüüd härra Barakov. suur tänu teile, proua juhataja. nagu te teate, proua juhataja, vastutan eh, mina e, e- energiakomisjonis äh, Iraani raporti eest. meil on nüüd taastumas majanduslikud suhted Iraaniga ja eriti energiasektoris, kuid äh, asju tuleb äh, reguleerida nii Iraani kui ka ameeriklastega ja selle eest äh, vastutab Euroopa Komisjon sanktsioonid, jah, nendest on loobutud, kuid on USA kehtestanud lisasanktsioonid. Bulgaaria peatas äh, Eh, teise tuumajaama ehitamise kava, sellepärast et eh, seda nõudis eh, meilt Euroopa Komisjon. Bulgaaria minister ja peaminister esitasid ettepaneku koostööks Iraaniga ja mina kavatsen äh, väljendada siin oma pettumust Euroopa Komisjoni suhtes, asjad on jäänud viibima ja selgusetust on palju Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahelistes suhetes ja nüüd sõna härra Delitškale, suur tänu, proua juhataja, austatud proua volinik. proua volinik, te andsite meile vastuse nendele küsimustele, mis on esitatud ja ausalt öeldes eh, see oli kahetine vastus. kõigepealt te vastasite nende jõupingutuste kohta, mida teie komisjonis isiklikult ja teie kolleegid olete teinud eh, Iraaniga suhetes saime palju teada sellest, ma olen veendunud, et te teete suuri jõupingutusi. meil on äh, seal kahetised eesmärgid Iraaniga suhetes, kõigepealt majanduslikud äh, huvid ja teine puudutab äh, siis demokraatia arengut Iraanis, inimõiguste rikkumised ja nii edasi. selles osas ma pean tunnistama, ei olnud teie vastus küll rahuldustoodav mul on äh, teatud raskusi äh, teiega sellega leppimisega, see, mida te ütlesite ameeriklaste kohta. Te ei peatunud eriti sellele osale oma vastusest, te ütlesite, et teatud edasiminek on saavutatud suuniste osas ja et teie olete teinud jõupingutusi asjade selgitamiseks kindlasti. aga tõsiasi on see, et äh, meil on konkreetseid juhtumeid, millel on konkreetsed mõjud, mina olen pärit Tšehhimaalt ei ole pärit riigist, kus Airbusi tehased on, aga Airbusi ja Boeingi eh, juhtum on ehm, väga näitlikustav. Boeing alustas äh, palju hiljem läbirääkimisi Iraaniga kui Airbus ja nendel on nüüd leping taskus. Airbus ootab praegu viis aast-, viis kuud juba seda, et äh, USA rahandusministeerium annaks nendele äh, heakskiitva templi. minu meelest see ei ole normaalne ja öelge, kuidas me saaksime teid aidata, tuleb esitada selgemaid nõudmisi, selgemaid nõudmisi ameeriklastele tulevikus selle kohta. vabandan, et läksin üle kõne. proua von Stoch järgmisena. suur tänu, proua juhataja, suur tänu Iraan on tuumalepingule alla kirjutanud ja sellepärast on Euroopa Liit ja USA Iraani vastased sanktsioonid tühistanud, aga nagu me kuulsime ainult osaliselt, USA eh, on avanud eh, kaubandussuhted eh, Iraaniga ja General Electrics on nendega juba kaupa teinud, aga kui Siemens seda tahab teha, siis takistab neid USA sanktsioonid. kauplemine Iraani või USA-ga, see on see Äh, tegelikult äh, positsioon, mille on võtnud ameeriklased ja põhimõtteliselt ei ole te mitte midagi selle kohta öelnud, et mida nüüd kavatsete ette võtta. mida teete teie ja mida teevad ameeriklased? ExxonMobil võib osta naftat äh, Iraanist, aga kui Euroopa ettevõtted seda teevad, siis sulgub nende jaoks USA turg. USA toetab vabakaubandust, meie toetame vabakaubandust ja mina teen ettepaneku, et USA ka vabakaubandust ei trahviks lõppkokkuvõttes ju öö, äh, ei saa öö, äh, lubada seda, et ameeriklased teiste seljas vabakaubandust ajavad, nii nagu TTIP-ga üritavad läbi suruda. Michelle Le Breton järgmisena üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja. Iraan äh, on andnud kõik tagatised neljateistkümnendal juulil kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oma tuumaprogrammi kohta, mida neil nõuti ja Euroopa sanktsioonid seega siis tühistati jaanuaris aastal kaks tuhat kuusteist vastutasuks. mitte midagi ei peaks siis teoreetiliselt olema normaalsete kaubandussuhete takistuseks Iraani ja ülejäänud maailma vahel. Euroopa pangad äh, kõhklevad aga Iraaniga äriprojektide rahastamist, sellepärast äh, nad kardavad trahve Ameerika Ühendriikide poolt ja äh, sada kaheksateist Airbusi müüki, millele on alla kirjutanud lepingule siis äh, Prantsuse ja Iraani presidendid, on nüüd äh, äh, pidurdanud. Äh, ameeriklased äh, nõuavad sisse trahve ka tagasiulatuvalt aastast kaks tuhat viisteist. kas Euroopa äh, Liit kavatseb olla vapper homme ja nõuda ameeriklastelt sellistest seisukordadest kirjalikku taga, taganemist? me peame nõudma, et meie keskpank rahastaks Prantsuse projekte Iraanis, see oleks ainus viis praegu väljatulekuks. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Paltso üheks minutiks, palun suur tänu, proua juhataja, suur tänu teile. juulis kaks tuhat viisteist sõlmis Iraan rahvusvahelise üldsusega tuumakokkuleppe. Iraan avas oma tuumaprogrammi ja vastutasuks loobuti sanktsioonidest. põhimõtteliselt on Ameerika Ühendriigid nõus olnud sanktsioonide tühistamisega, aga on need sanktsioonid igal pool käiku jätnud, sealhulgas ka pangandussektorisse, kahjustab Euroopa Liitu, ohustab meie suhteid Iraaniga. ja see ei too ka au Ameerika Ühendriikidele. ameeriklased peaksid sanktsioonidest loobuma ja Saudi Araabiale kriitikat äh, Äh, survet hoidma, sellepärast et Jeemenis on tulemas Ameerika äh,, Saudi Araabia äh, tegevuse tõttu sõda. meie huvides on see, et rahu, et rahu valitseks igal pool ja seega me peame selgeid nõudmisi esitama ameeriklastele. proua Tomašitš, palun. suur tänu see, millest me täna siin räägime, näitab seda, kui hapras olukorras on Euroopa Liit kaubanduslikus ja majanduslikus ja sõjalises mõttes äh, Euroopa Liidus, me oleme Ameerika Ühendriikide võtmepartner ja oleme seega olnud osa teatud privileeg-, privileegidest, aga sellel võivad olla ka negatiivseid tagajärgi, nii nagu me näiteks praegu näeme Euroopa ettevõtete tegutsemispiirangute läbi Iraanis. mõned kolleegid äh, kasutavad seda olukorda selleks, et üldse seada küsimärgi alla partnerluse Ameerika Ühendriigid, aga minu meelest äh, neil ei ole õigus. ma arvan, et praegu on äh, aeg ähm, käes selleks, et Euroopa kujundaks välja oma positsioonid sõltumatu tugeva äh, mängurina maailma areenil, kellel on head suhted meie partneritega, ameeriklastega, aga kes on ka idapartnerite suhtes heausklik ja heatahtlik Euroopa ühendamine ja Ameerika ja Euroopa huvide ühtlustamine on fakt, mida ei saa eitada, aga see ei tähenda seda, et Euroopa ei võiks mängida konstruktiivsemat rolli. suur tänu ja härra Pretzel järgmisena üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja, daamid ja härrad. suurepärane näide jälle järjekordselt selle kohta, et Euroopa Liit ja ka Ameerika administratsioon räägivad suure suuga vabakaubandusest, aga ei tee nagu käega mitte midagi komisjon äh, vaatab seda kõike rahulikult pealt. Euroopa pangad äh, peavad pidevalt kartma, äh, peavad kartma ette võtta midagi Iraanist, sellepärast et muidu tabavad neid ameeriklaste trahvid ja põhimõtteliselt ei ole VKE-del üldse võimalik seal tegutseda näeme me nüüd seda, et see kõik ka väga suures plaanis toimub, jaanuar ootab juba jaanuarist kinnitust oma tehingule Iraaniga ja eile jõudis meieni info, et Boeing on äh, kahekümne viie miljardise lepingu sõlminud Iraaniga. daamid ja härrad, on täiesti ilmselge, mis siin praegu toimub. tegemist on majandussõjaga, äh, majandussõda, mida ei pea ameeriklased mitte Iraani vastu, vaid Euroopa Liidu vastu ja Euroopa Komisjon istub käed rüppes, vaatab pealt suur tänu ja üheks minutiks saab sõna nüüd härra Kontuulis. Ameerika Ühendriigid on teadlikult äh, otsustanud äh, blokeerida Euroopa ettevõtteid Iraanis. loomulikult pole sellel mingisugust äh, seost murega tuumaprogrammi pärast Iraanis, vaid lihtsalt Ameerika huvide kaitsemisega Iraanis. sellega, selle hea näide on näiteks Airbus, mis on alla kirjutanud Iraneeriga lepingu kahekümne viie miljardi eest kuid äh, Ameerika valitsus nõudis, et äh, selleks, et äh, see toimuda saaks, et nad annaks oma nõu Äh, soleku. samal ajal kogu see protsess toimub, äh, lep-, sõlmis väga kasumliku lepingu Boeing. nii et näeme väga hästi, kuidas äh, ameeriklased defineerivad vabakaubandust. see sõltub lihtsalt sellest, kuidas nemad tahavad asju ajada. seega peame olema väga selgesõnalised selles osas, milline on Euroopa tuul-, tulevik meie kaubandussuhetes Iraaniga on tagumine aeg, et Iraan, et Iraani puhul hakatakse kaitsma komisjoni poolt Euroopa ettevõtteid. järgmisena saab sõna härra Kapuudu vabal mikrofoni raames. suur tänu teile. Ehm, sanktsioonide ehm, eh, saab, sanktsioonide probleemid Iraanis tekitavad Euroopa ettevõtetele endiselt palju muret ehm, kaks tuhat mm, kaksteist, kolmteist eh, Euroopa ettevõtete eksport langes eh, kakskümmend viis protsenti ja praegusel hetkel ootavad Euroopa ettevõtted Euroopa, et Ameerika Ühendriigid eh, loobuks omapoolsetest sanktsioonidest. pärast Iraani lubadust kasutada tuumaenergiat ainult tsiviileesmärgidelt on vaja äh, jõuda eh, konstruktiivse kokkuleppeni rahvusvahelisel tasandil, eh, mis aitaks Iraani tagasi tuua rahvusvahelisse perre. on ilmselge, et eh, on, kui me räägi, aga te, meil on kaubandussuhted Araabia maailmaga, peame rääkima nendega ka inimõigustest. suur tänu ütleb härra Marias, enamuses Euroopa ettevõtetest, sõltumata sellest, et ehm, ehm, tuumaleping on eh, sõlmitud, ei julge Iraanis eh, kaubanduslepingut sõlmida, sest nad kardavad Ameerika poolseid sanktsioone. Euroopa Liit peaks leidma sellele probleemile mingisuguse lahenduse. Eh, see on halvendanud kahepoolseid riike Euroopa Liidu ja Iraani vahel. kaheksakümne miljoni elanikuga riik äh, on praegu ülesehitusfaasis. paljudes linnades toimub kiire areng, lähitulevikus ehitatakse sinna kakskümmend lennujaama seega on äärmiselt oluline, et ehitusettevõtted riikides nagu Kreeka peavad saama ligipääsu sellele turule, ka paljud Kreeka ettevõtted on seal, seal varustajad rollis, näiteks, näiteks farmaatsiatööstuses, eh, parameditsiinis, nad on valmis, eh, eh, nad on valmis tegutsema sellel turul, kuid nad ei julge seda teha. tänan, proua president kui ma külastasin kunagi Iraani, siis eh, sanktsioonid veel kehtisid. kuid ma nägin, kuidas, kui oluline oli Iraanile teha koostööd Euroopaga. ma sain aru, et Iraani eh, majandusel oli võimalus eh, investeerimis võimalusi tekitada Euroopa jaoks. sellega seoses olen ma veendunud, et praegune olukord on ainult mingisugune ameeriklaste poolne mäng. näiteks Boeing, selle müük Airbusil oli väga hea lähtepositsioon, kuid nad ei äh, jõudnud lepinguga lõpule, nii et siin on nüüd äh, ühest küljest meil on majanduslikust äh, võibakupositsioon Euroopa jaoks ja ka poliitiliselt on see huvitav, arvan, et peaksime mõlemat võimalust kasutama. härra Epideteius, palun. suur tänu teile, proua president. üks kõige äh, olulisemaid äh, Euroopa eh, poliitilistest institutsioonidest on komisjon ja nõukogu, kuna ta ei suuda ehm, kokku leppida Ameerika Ühendriikidega ning tihtipeale võetakse vastu otsuseid, mis on Euroopa Liidu huvide vastu. paljud Euroopa ettevõtted, mis sooviksid aktiivselt tegutseda Iraani tees, ei saa seda teha või need on lausa sanktsione-, sanktsione-, sanktsioneeritud selle eest äh, Ameerika Ühendriikide poolt ja see tähendab seda, et tekib ebavõrdse konkurentsiolukord, eriti kui Euroopa ettevõtted tegutsevad aktiivselt ka Ameerika Ühendriikides, neid tabavad seal väga karmid sanktsioonid, selline asi on ebaõiglane, Euroopa Liit peab võimalikult kiiresti tegutsema, et Euroopa investorid saaks lõpuks ometi Iraani äh, turul tegutseda, eriti puudutab see eh, loomulikult energiasektorit ja annan nüüd sõna volinikule. suur tänu teile, eh, lugupeetud eh, juhataja, parlamendiliikmed, arvan, et arutelu oli väga huvitav ning tahaksin teid tänada teie selgete sõnavõttude eest ka mina leian, et kõik konkreetsed juhtumid tuleb läbi arutada, räägin ka hiljem Airbusist, kuid praeguse arutelu osas leian, et meil on ühised äh, huvid, soovime näidata, et tegevuskava toimib kõigi osalejate jaoks, eriti Euroopa ettevõtete jaoks äh, ning äh, loodetavasti toob see Iraani tagasi maailma majandusse ning sooviksin veel kord rõhutada seda, et Euroopa soovib osutada vajalikku abi ja nõu andeid jagatavad eraettevõtete jaoks, et sanktsioonid kaotataks, loomulikult kaotame, kaitseme eh, Euroopa ettevõtete huve. mis puudutab Airbusist, siis eh, kuid tagasi kirjutas Airbus alla jaanuaris juba Iraani presidendi ajal koostöö kokkulepe kahekümne kaheksandal jaanuaril ja eh, seda siis oma lennukite eksportimiseks, mis puudutab Boeing, et siis kirjutati alla vastastikuse mõistmise kokkuleppele ja ka samuti lennukite müügiks. niisiis eh, praegusel hetkel on lennu-, eh, lennukite tootjate jaoks eh, peaaegu sarnane, Airbusi jaoks on leping alla kirjutatud, Boeingi jaoks veel ei ole. me loomulikult teame, et rakendusfaas on endiselt äh, töös me peame aktiivselt tegutsema, loomulikult teie mured ja äh, kommentaarid äh, annan edasi kõrgele esindajale Mogherinile. suur tänu veel kord selle eest, et te selle äh, küsimuse päevakorda tõstsite ja loodetavasti arutame seda ka tulevikus, sest see on Euroopa tuleviku jaoks väga oluline